ja ma äh, pean tegema väikese teatega kodukorra kohta, need kaks äh, reeglite tõlgendust, millest eile täiskogul räägiti, ei ole vaidlustatud ja seega